okay, everybody, can you take your kas te võiksite võtta kohad sisse, kallid kolleegid, et me saaksime alustada? öeldakse mulle siit, et äh, ei lähe väga kaua täna selle hääletusega, kui läheb, siis pean ma kahjuks enne hääletuse lõppu ise lahkuma ja sellepärast on minu fraktsiooni asendajad ka saalil koha, saalis kohal, nii et ärge kartke, kui te meid üle loete, meid tõesti on natukene rohkem siin, kui peaks olema, aga me ei peta kedagi. kas kõigil on kaardid kaasas? Lynn McCarthy'l ei ole kaasas proua esinejana ütleb, pole kedagi, hääletan siis ise sotsialistide ridades. kui läheb hästi, siis äh, kõigil on olemas ja me ei pea hakkama hääletama üksikult. proua esinaine ütleb, et Karl peab tema eest hääletama esimesena hääletusel äh, raporti eelnõu, eelnõu Ljemnjaknokilt äh, puudutab see riikide rahanduse pikaajalist jätkusuutlikkust majanduse elavnemise kontekstis ja kujutage ette, Arlene on ka oma kaardi üles leidnud, üsna mitu muudatusettepanekut on esitatud äh, ja üritame siis kiirelt välja võtta, läbi võtta selle. Gunnar Hökmark, tahtsin lihtsalt mainida, proua esinaine et hääletusnimekirjas mõned kompromissettepanekud, äh, mida meie toetame, on jäänud äh, tekstis äh, meie toetus kirja panemata, aga eks te siis hääletusel näete. nii et mõned kompromissid on samuti Rahvapartei toetuse leidnud. proua esinaine, mul on raske teid näha sealt nuka tagant nii-öelda, nii et andke siis selge sõnaga märku, et te olete nõus ühe või teisega ja kui te nüüd, teid äh, kuidagi huvitab, mis see selline satelliidi moodi taldrik on siin minu ees, see on selline imemasin, mis teeb meist kõigist pilti. meedia jaoks me seda tsirkust teeme. siiski proua esineja ütleb, et parlamenditeenistusega on tegemist. nii et naeratagem permanentselt, hääl ilmselt ei jää peale, aga Läheme siis nüüd hääletuse juurde. muudatus viiskümmend. teeme siis äh, kätega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt proua esineja vabandab ja hääletusele kompromiss A poolt, vastu, erapooletud see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend kolm, viiskümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et ka vastu võetud. võime kontrollida, kui soovite hea küll, teine osa elektrooniliselt hääletusele, hääletus on avatud olete jõudnud ära hääletada, härra Pullmann mitte. tundub, et vahet ei ole, sellepärast et kakskümmend kaheksa poolt niikuinii ja neliteist vastu nii et ka see on vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatus viiskümmend viis, kolmes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu erapooletud. tundub, et ka vastu võetud, nii nagu enne, osa kolm poolt, vastu, erapooletud, see on ka vastu võetud. muudatus viiskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud. ka see on vastu võetud. viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss B, see on aga tagasi võetud, seega hääletusele järgmisena muudatus viiskümmend üheksa, suulise muudatuse ettepanekuga, mida toetavad rohelised, nii nagu kõikidel peaks olema kirjas, poolt okei okay., okei okay,, you want to vote on the oral amendment? kas me hääletame suulist muudatusettepanekut eraldi, küsib proua esinaine. Okay, I, I think the, the request is to vote first was to... nagu ma aru saan, kõigepealt peame siis hääletama seda, et kas suuline muudatusettepanek lisatakse muudatusse, nii et kas lisame muuda-, suulise muudatusettepaneku. kes toetavad äh, suulist muudatusettepanekut, poolt, vastu erapooletud. ühesõnaga, see, ta ei võetud vastu, mis tähendab seda, et hääletame algteksti osas. muudatusettepaneku algtekst siis hääletusel. muudatusettepanek viiskümmend üheksa algsel kujul poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss D, mis on tagasi võetud, natukene kummaline, seega kuuskümmend üks hääletusele kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud. see on ka vastu võetud kompromiss E on tagasi võetud, nii et hääletame selle asemel kuuekümne teist kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja teine osa kuuekümne teisest poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud. kuuskümmend neli ja kuuskümmend viis langevad ära, seega kuuskümmend kuus poolt. kuuskümmend kolm võeti vastu ja see tähendab seda, et kuuskümmend neli ja kuuskümmend viis langevad välja ega ma ei hääletagi kuuekümne neljandat, ütleb proua esinaine, kuuekümne kuues. kuuskümmend kuus, palun. poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud. kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. kuuskümmend üheksa, poolt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 seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis, seega langeb välja ja nüüd kompromissettepanek F poolt vastu ja erapooletud. see on tagasi lükatud. mis tähendab seda, et hääletusele on muudatus seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud ja ülejäänud langevad välja kuni kuni komp-, kompromiss geeni, mis on aga tagasi võetud ja seega muudatusettepanek kaheksakümmend üks poolt. kaheksakümmend üks, Gunnar Höökmark, see on teie ette, enda ettepanek ju. poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. hea küll, kaheksakümmend kolm poolt, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud see on vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, palun, kolleegid. kaheksakümmend neli, hääletus on avatud. jõudsite hääletada? kui jah, siis sulgeme hääletuse ja tagasi lükatud, kakskümmend üks poolthäält, kakskümmend kolm vastu seega tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. kaheksakümmend kuus, äh, suuline muudatusettepanek lisatakse siia praegune ja siis edasi tulevased põlvkonnad, kaheksakümmend kuus nende sõnadega poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud nüüd eelarve arvamus, paragrahv üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. äkki saaks need plokis võtta? ei. eelarve kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, eelarve neli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. eelarve kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve üksteist poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud? et ei oska öelda. seega kontrollime palun elektrooniliselt. jõudsite hääletada juba? sulgeme hääletuse. see on kahekümne nelja poolthäälega, üheksateistkümne vastu, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa ja üheksakümmend langevad seega välja ja üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud kompromiss hash poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss i poolt, vastu, erapooletud. kontrollime äkki seda. kompromiss i elektrooniliselt hääletame ja hääletus on veel lahti. nüüd aga sulgeme. ja see on tagasi lükatud. kahekümne kahe vastuhäälega kahekümne ühe poolt hääle vastu. mis tähendab seda, et võtame läbi muudatusettepanekud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse langeb välja, üheksakümmend kaheksa mitte, seega hääletame poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, üheksakümmend üheksa langeb välja, kuivõrd esinejana parandab ennast siiski. siin on öeldud, et kui üheksakümmend kaheksa võetakse vastu, siis üheksakümmend üheksa langeb välja ei kuule kahjuks, mida ütleb härra Höökmark saalist. annab õiguse siiski esinaisele. üheksakümmend üheksa langeb siiski välja, sada langeb üheksakümne kuue pärast välja, aga sada üks hääletusele poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud seega ülejäänud selles lõikes langevad välja, sada viis on tagasi võetud, seega hääletusele sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse langeb välja, sada kaheksa ka, seega nüüd järgmine hääletus, kompromiss J, poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud, sada kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. mis tähendab seda, et kompromiss L hääletusel poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima, kompromiss L elektrooniliselt, hääletus on avatud hääletus on suletud, see on tagasi lükatud. proua Wortmann Kool ütleb, et tal ei ole hääletuskaarti. igal juhul tagasi lükatud. super tagasi lükatud siis. muudatus sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tagasi lükatud, Rahvapartei oli selle vastu. neile meeldib sada kuusteist, ilmselt rohkem sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada seitseteist poolt, vastu. kuivõrd käsi eriti ei tõsteta, teeme uuesti sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ülejäänud selle lõike osas langevad välja nüüd eelarve kaheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud äh, eelarve üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud sada kakskümmend üks meie enda muudatusettepanek poolt vastu, erapooletud vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt vastu erapooletud. kontrollime palun sada kahekümne teist. jõudsite hääletada? tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm nüüd poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kompromiss M. kompromissettepanek M poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda. kompromiss M, hääletage elektrooniliselt, palun. tagasi lükatud kakskümmend neli vastu, kakskümmend üks poolt. muudatusettepanek sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend seitse kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd edasi sada kolmkümmend üks, kes poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda sada viiskümmend üks, sada viiskümmend üks. palun, kontrollime elektrooniliselt. sada viiskümmend üks. tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, kakskümmend kolm vastu sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa poolt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 kas ma olen midagi valesti öelnud? eelarve kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. eelarve punkt kuus, lõige kuus. Voted. kas kõik on hääletanud? see on tagasi lükatud. eelarve seitse, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive arvamus või mis nüüd tuleb? tõhustatud koostöö hoopis, seda ei olegi vaja hääletada. ja nüüd sada kuuskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. number üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud number kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt A, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt B punkt viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime seda, muudatusettepanek viis. kas kõik on hääletanud? kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu. kuus ja seitse langevad ära, kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kompromiss O-d elektrooniliselt, palun. kõik hääletasid, see on tagasi lükatud, nüüd kümme, kes poolt, vastu erapooletud vastu võetud üksteist langeb ära. kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number viisteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromissettepanek kuu poolt, vastu, erapooletud. kompromissettepanekut on vaja elektrooniliselt kontrollida, see kuu, kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes. kakskümmend kolm vastu, kakskümmend üks poolt ja nüüd number seitseteist, kes poolt vastu, erapooletud, kontrollime seitsmeteistkümnendat ka elektrooniliselt. kiirelt tehtud, kakskümmend kolm kahekümne kahe vastu langes ära. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist langeb ära kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek R, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kak-, järgmised langevad ära. kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu. kakskümmend seitse, väga vähe käsi tõsteti, kontrollime elektrooniliselt siis kakskümmend seitse, palun hääletage. see on tegelikult sama kui kakskümmend kuus, see võeti tagasi, kakskümmend seitse läks läbi, kakskümmend neli kahekümne ühe vastu ja nüüd kompromissettepanek kes, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromissettepanek D on tagasi võetud, seega nüüd kolmkümmend, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud kolm, kolmkümmend üks langeb ära. kompromiss U on tagasi võetud, seega nüüd kolmkümmend kolm. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis langeb ära. kompromiss V võeti tagasi ja nüüd kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend ja nelikümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud kontrollime. muudatusettepanek nelikümmend. palun hääletage. vastu võetud. nelikümmend kaks langeb ära. kompromiss kaks siis V, kes poolt? kompromissi ettepanek kaks siis V. kes vastu? kes erapooletud? tagasi lükatud. number nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli, kes poolt? vabandust, vabandust, tegin vea. nelikümmend seitse tuleb nüüd, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud eelarve punkt B, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, C, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. hääletame nüüd kogu teksti muudatusettepanekutega elektrooniliselt kas kõik on nüüd hääletanud? kas kõik on hääletanud? kakskümmend neli poolt, kuus vastu ja neliteist erapooletut. tekst on vastu võetud. Okay, so that's in favour. So it's actually twenty six. kakskümmend viis siis tegelikult oli poolt. Hans-Peter Martin, mul ei ole ka kaarti, ma oleksin jäänud pigem erapooletuks, seega viisteist erapooletut. Mr Gok, you wish to the floor? härra Ngok, kas te soovite sõna? raportöör, palun. ma tahtsin paar sõna ainult öelda. olen raportöör ja selle hääletuse puhul tahaksin siis rääkida, mis mina arvan, mulle muidugi muudatusettepanekutega tekst valmistas pettumuse, teatud muudatusettepanekute puhul läksin kompromissile, aga me näeme, et teatud liikmesriikides oleme me veel kaugel sellest, et kriisist välja tulla ja seetõttu kahetsen, et meil ei ole piisavalt ambitsioonikaid plaane majanduse taaskäivitamiseks eh, ja seetõttu jäin mina ja eh, minu kolleegid siin lõpphääletusel erapooletuks. Eh, loodame, et teiste fraktsioonidega saab diskussiooni jätkata täiskogul ja olen veendunud, et, et kõik üheskoos jõuame lõpuks palju tasakaalukama tulemuseni. tänan Well, um, thank you for that statement on behalf of the rapporteur. suur tänu raportöörile. nüüd on meie hääletus lõppenud ja soovin siis kõigile teile head pärastlõunat